kuulutan ma Euroopa Parlamendi esimese istungi avatuks. kallid kolleegid, ma palun, et te tõuseksite püsti Euroopa Liidu hümniks. liebe Kolleginnen und Kollegen, kallid kolleegid, ma tahaksin tervitada teid Euroopa Parlamendi esimesel täiskogu istungil. ma tahaksin õnnitleda neid teie hulgast, kes on parlamenti tagasi valitud, samuti õnnitleda neid, kes on siia valitud esimest korda ligemale pooled äh, saadikutest on uued, nad on siin saalis esimest korda. ning äh, mul on eriti hea meel näha et, et äh, kolmkümmend viis protsenti saadikutest on naised sada seitsekümmend miljonit Euroopa Liidu kodanikku osales Euroopa Parlamendi valimistel